rääkinud ausalt nendest äh, arvukatest Brexiti tagajärgedest erinevates valdkondades. alati olen püüdnud olla otsekohene ja me teame, et Brexitite põhjus, Brexiti põhjuste hulgas üheks peamiseks mõjuteguriks nendele, kes Brexitit pooldavad, on soov erineda, võimalus erineda meie keskkonnaalasest sotsiaalõiguse valdkonnast äh, kehtestatud süsteemidest äh, ja need on üks osa meie ühtsest turust ning teine Brexiti põhjus on äh, soov vaba liikumist, inimeste vaba liikumist piirata. inimeste vaba liikumine on olnud aga Euroopa Liidu keskmes juba Euroopa Liidu loomisest alates ja sellel on tõsised tagajärjed meie tulevikule. seda ütlesid ka paljud eelkõnelejad ning kindlasti räägime me sellest tulevaste läbirääkimiste käigus Ühendkuningriigiga. sellel on oma konkreetsed tagajärjed. kui üleminekuaeg lõpeb kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kakskümmend mõjutab see majandust, mõjutab see professionaalseid kvalifikatsioone, eluaseme saamise võimalusi, ähm, sotsiaalkindlustusvõimalusi, mitte keegi ei tohiks alahinnata seda, ei ühel pool ega teisel pool ei tohiks alahinnata vaba liikumise peatamise tagajärgi ja see on üks äh, Brexiti tähtsaid küsimusi. märtsikuus jätkuvad läbirääkimised tulevaste suhete üle, praegu räägime aga Euroopa Liidu räägime ka kodanike õigustest, kodanikuõigused on olnud kõige tähtsam küsimus Euroopa Parlamendi jaoks ning ka Euroopa Liidu läbirääkijate jaoks, kes täna siin teie ees on sõna võtnud. ma tahaksin tänada kõiki tänaseid sõnavõtjaid tahaksin tänada Kiefer Hofstadti ning kõiki teisi kolleege, kes äh, on koostanud resolutsiooni ettepanekuga, mis on väga selge ja näitab, äh, kui solidaarsed te olete kõikide kodanikega, keda Brexit otseselt mõjutab. ma arvan, et äh, Kiefer Hofstadt saab meie läbirääkimistes Londonis tugineda väga tugevale toetusele Euroopa Parlamendi saadikute poolt. nii nagu äh, president von der Leyen ütles, kodanikel on vaja kindlust elus, kindlust oma perekonna jaoks, nad tahavad teada, mida Brexit tähendab nende igapäevaelule. objektiivselt ma arvan, et väljaastumisleping, mis on täna teie ees, pakub kindlust kodanikele Briti kodanikele, kes on äh, ühes või teises meie kahekümne seitsmest äh, liikmesriigist. Neile on tagatud nende õigused kuni ülemineku aja lõpuni. Nad saavad jätkata oma eluga nii nagu varem selles riigis, kus nad on äh, elama asunud ja see puudutab ka kolme koma viit miljonit kodanikku Ühendkuningriigis, kes osalevad Ühendkuningriigi majanduselus ning aitavad Ühendkuningriigi majanduse arengule kaasa. kõikidel nendel kodanikel peab olema õigus elada, töötada, saada toetusi, olla koos oma peredega ja see õigus peab jääma neile kogu eluks. see on äh, lepingus kirjas ja me räägime siin ju lepingust, millel on kõik need juriidilised tagajärjed, mis sellisel juriidilisel lepingul on, kui nad on kahepoolselt kinnitatud. aga nüüd peame me tagama seda, et neid õigusi nagu kord ja kohus ka rakendatakse, mitte mingeid poolikuid lahendusi, mitte mingisugust varjatud diskrimineerimist ei tohi olla minu ja minu meeskonna ülesandeks on ja nagu ka Euroopa Komisjoni ülesandeks on tagada, et seda lepingut rakendatakse nagu kord ja kohus. ja olen valmis tulema teie ette aru andma nii sageli, kui te seda soovite, selle kohta, kuidas selle rakendusega läheb. me kaitseme oma kodanike õigusi ka tulevikus ja kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on ja nende saatkonnad on valmis seda ka tegema nii nagu Londoniski. me ka tulevikus kaitseme oma kodanike huve ning teeme kõik, mis on meie võimuses selleks, et tagada, et äh, väljaastumislepingut rakendataks nagu kord ja kohus. komisjon annab kõik endast oleneva, et tagada, et ühe miljoni Briti kodaniku õigused, kes elavad äh, kahekümne seitsmes liikmesriigis, oleksid tagatud. et iga viimane kui üks neist oleks äh, teavitatud oma õigustest, et äh, neid äh, toetatakse. me teeme tihedat koostööd selleks, et tagada, et Ühendkuningriigi valitsus teeks sedasama nende kolmekümne viie miljoni Euroopa Liidu kodaniku heaks, kes elavad Ühendkuningriigis. ja tõesti väljaastumislepingu esialgne rakendamine on tekitanud praegusel hetkel mitmesuguseid mureküsimusi, mille on tõstatanud kodanikuühendused, aga paljud ka Euroopa Parlamendi liikmetest. Emmanueli juhtum oli üks nendest näidetest sellest komisjon on valvel ning äh, suhtub suure tähelepanuga äh, kõikidesse juhtumitesse, kus Euroopa Liidu kodanikel on äh, raskusi elamisloa saamisega. me oleme valmis aitama Euroopa Liidu kodanikel haldusnõudeid täitma ning oleme valmis ka aitama neid, kes põhjusega heade põhjendatult ei ole tähtaegadest kinni pidanud, oleme pidanud mitmeid konstruktiivseid kohtumisi Stephen Barclay'ga, äh, kes on Euroopa Liidu äh, koostööpartner selles küsimuses. me kinnitame Ühendkuningriigi partneritele, et äh, peab olema tugev, sõltumatu järelevalveorgan, millest rääkis ka Claude Moraes järelevalveamet, mis peaks kiiresti saama tegutseda siis, kui ähm, Euroopa Liidu kodanikud ja nende pereliikmed äh, selle poole pöörduvad. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, paar sõna ka üldpildi kohta seoses väljaastumislepinguga. väljaastumislepingule on oma käe alla pannud nüüd äh, alamkoda ning äh, kahekümne üheksandal jaanuaril tuleb ka see Euroopa Parlamendi ette lisaks kodanikuõigustele on selles väljaastumislepingus ka mitmeid teisi teemasid, mille suhtes me ei tohiks tähelepanu kaotada. näiteks äh, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll, mis äh, tagab ühtse turu terviklikkuse, kuid äh, säilitab ka saare tervikliku majandusruumi ning äh, hoiab ära range piirikontrolli sisseviimise. selles protokollis on ette nähtud kaupade kontroll Iirimaa saarele saabuvate kaupade kontroll ning me eeldame, et Ühendkuningriigi valitsus teeb konstruktiivset koostööd, et austada kõiki selle protokolli sätteid nii sõnas kui teos. aitäh! suur tänu, härra Põlje ja nüüd annan sõna nõukogu nimel riigisekretär Brõndžakile. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. me tervitame ehk seda, et me Brexiti protsessis astume sammukese edasi ja jõuame järgmise etapi juurde, peame olema tulevikuski valves kodaniku õiguste küsimuses, olgu siis üleminekuperioodil või hiljem, ükskõik milliseks see tulevikusuhe Ühendkuningriigiga kujuneb. me peame väga tähelepanelikult jälgima, kuidas väljaastumislepingu teist osa rakendatakse Ühendkuningriigis ning kahekümne seitsmes liikmesriigis selleks, et inimeste langetatud otsused omaenda elude üle, oma perekondade äh, elude üle oleks kaitstud, nende vaba liikumise õigus oleks kaitstud. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu teile! oleme saanud ühe resolutsiooni ettepaneku selle arutelu lõpetuseks ja arutelu on nüüd lõppenud, hääletame resolutsiooni ettepaneku üle homme. head pärastlõunat kõigile!